organid ähm, on andnud meile teada, et härra Hannu Takula on valitud Euroopa Parlamenti Olli Rehni asemel ja ning see otsus jõustub kahekümne seitsmendal aprillil kaks tuhat viisteist. tervitan siin meie kolleegi ning vastavalt artiklile kolm lõikele kaks kodukorras kui ei ole vastuväiteid tema ametikohale asumise vastu, on härra Hannu Takula, Euroopa Parlamendi saadik. ja tal on õigus teostada siin kõiki oma õigusi, juhul kui tal ei ole mingeid muid funktsioone, mis ei ole vastavuses Euroopa Parlamendi saadiku üle-.